kvalifikatsioonide liikmelisust ja eh, need taotlused on eh, lisatud eh, selle koosoleku protokollile ja kui vastuväide sellele ei ole, on need ametisse nimetamised ka kinnitatud.